solidaarsust Downi sündroomi kandvate laste suhtes. Nendel lastel on õigus äh, ähm, äh, olla kaasatud Euroopa poliitikatesse. suur tänu, härra Kutas, ütleb proua president, läheme hääletuse juurde. vastavalt päevakorrale äh, tuleb lihtsustatud korras hääletusele härra Kabrnohhi raport, äh, mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist äh, nimeline hääletus, äh, hääletus on avatud. olete jõudnud kõik hääletada? hääletus on suletud. see on viiesaja neljakümne häälega vastu võetud tunnustusavaldus meie raportöörile. nüüd härra Broki raport Euroopa Liidu ühinemise kohta Kagu-Aasia sõpruse koostöölepinguga. hääletusele läheb see raport nimeliselt ja hääletus on avatud. hääletus on suletud. ka see raport on suure hääleenamusega vastu võetud õnnitlused raportöörile vastavalt päevakorrale nüüd hääletusel härra Paulo Rangeli raport protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. jällegi vastu võetud menetlusavalduse ähm, raportöörile. järgmine Rangeli raport. Äh, protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga seekord ja see läheb äh, nimelisele hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see on vastu võetud ja veel kord õnnitlused äh, äh, härra raportöörile. vastavalt päevakorrale nüüd äh, hääletusel härra Nunja Teixeira raport ühtevus kuuluvuspolii-, ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu äärepoolsemates piirkondades strateegia, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend kontekstis, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võtnud härra Teixeira, õnnitlused teile. nüüd hääletusele härra Howiti raport inimõiguste kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas. Ähm, äh, vaatame üle siis resolutsiooni eelnõu. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud suletud. vastu võetud. sellega langeb ära muudatusettepanek number üks ja läheme kaheksanda lõike juurde osade kaupa kahes osas, esimene osa poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud teine osa poolt, vastu. ma eelistaksin, kui me kontrolliksime selle asja üle. ja teine osa, kaheksas lõige, elektrooniline hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd järgmisena neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, lõige nelikümmend üks kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. me peame kontrollima seda, ei olnud kahjuks näha ja elektrooniliselt hääletusel siis neljakümne esimese lõike teine osa. hääletus on avatud suletud. vastu võetud, kaks häält ainult vahet. Läheme edasi, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõige kuuskümmend kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt vastu, erapooletud. peame kontrollima. elektrooniline hääletus on neljas muudatusettepanek, hääletus on avatud. nüüd suletud. vastu võetud. järgmisena hääletusel muudatusettepanek viis poolt vast-, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd äh, lõige üheksakümmend kolm, kolm, kahes osas ja nimeline hääletus poolt, esimene osa hääletus on avatud. suletud. see on vastu võetud, teine osa, palun. hääletus on avatud. teine osa nüüd on hääletus suletud. vastu võetud. nüüd äh, lõige üheksakümmend üheksa kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige sada üks kahes osas nimeline hääletus, esimene osa äh, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. teine osa hääletus on avatud suletud. ka vastu võetud. nüüd annaksin ma sõna härra Silvestrisele, kes äh, esitab meile ühe suulise muudatusettepaneku. Äh, suur tänu, pärast lõiget sada üks tahaksin ma lisada järgmise lõike Euroopa Parlament arvab, et naisõiguste hulgas, sealhulgas äh, rasedus- ja sünnitusõigused ähm,, ei ole piisavad ja naised na, ja sotsiaalsed ja majanduslikud kaalutlused viivad tihti selleni, et naised katkestavad raseduse. Äh, me peame sellised äh, põhjused, sotsiaalmajanduslikud põhjused, mille pärast rasedused katkestatakse, eemaldama nii kiiresti kui võimalik Ναι. ναι, είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός. kolleegid, tundub, et rohkem kui nelikümmend saadikut tõusis praegu püsti, seega see suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud. palun, härra Silvestris ma küll austan täiskogu ja nende otsu-, teie otsust, kuid äh, ma viitaksin sellele, et kõik, kes teie seast praegu püsti tõusid, mingil hetkel olid äh, embrüo staatuses. see suuline muudatusettepanek lükati tagasi äh, ja meie läheme edasi oma hääletusega. kuues muudatusettepanek. poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud. kui soovite kontrollida, siis kontrollime, hääletus on avatud. ja nüüd suletud. tagasi lükatud. nüüd hääletusele alapeatükk kaheksateist kahes osas, äh, esimene osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peaksime vist kontrollima igaks juhuks, teine osa hääletus on avatud palun. siiski soovitakse sõna. proua Riis, te soovisite sõna? härra president, ma pean vabandama, ma ei saa hääletada, sellepärast et äh, mu kõrvaklapid ei tööta. kas ilma messuskärpmegi?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 vastu võetud teine osa poolt, vastu, eraldi hääle, vastu võetud. lõige sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, edasi lõige lõige sada neli, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige sada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige sada kuus, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa saja kuuendast poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima elektrooniline hääletus, saja kuuenda teine osa, hääletus on avatud. hääletus nüüd suletud. vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud. muudatus kaheksa on poolt, vastu. kallid kolleegid, palun tõstke oma käsi. kui te neid ei tõsta, siis äh, läheb kogu aeg topelt aega. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. soovite, et kontrollime, no kontrollime, hea meelega kontrollin, aga tõstke ikkagi käsi, te ei peaks kogu aeg kontrollima. elektrooniline hääletus, hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd äh, sada kaksteist. härra Tavares Teil on siin teha üks suuline muudatusettepanek ja tutvustage seda meile siis suur tänu, proua president, tegemist on lisandusega lõikes sada kaksteist ja kõneleja loeb selle inglise keeles ette tervitame tõsiasja, et Euroopa Liit on toetanud suutlikkuse suurendamist ÜRO-s põlisrahvaste seas ja rõhutab seda, et põlisrahvaste esindajate töötõhusust tuleb ÜRO-s kindlasti suurendada me peame pakkuma neile logistilist dokumendi ja infoabi ja kutsume üles Euroopa Liidu jätkama selle abi andmist. suur tänu, härra Tavares. kas keegi on vastu sellele muudatusettepanekule? tundub, et ei ole. siis äh, paneme selle muudatusettepaneku hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, poolt, nüüd vastu, erapooletud. ma täpselt ei saa aru, kuidas te ikkagi hääletate ja seega peame nüüd kontrollima seda elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on suletud tagasi lükatud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, lõige sada kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, et teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. proua president ütleb, et väidetavalt saksakeelne tõlge ei tule läbi saali. tundub, et nüüd on lahenenud asi. väga hea. muudatusettepanek üksteist, kas te jõudsite kõik hääletada? siis ma sulgen hääletuse. see on vastu võetud. ja nüüd ma paneksin hääletusele selle resolutsiooni eelnõu ja nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see on täiesti ilmselgelt vastu võetud äh, tunnustuse avaldus meie raportöörile. kallid kolleegid, nüüd me peatame selle hääletuse mõneks ajaks selleks, et Ehm, anda sõna äh, Jordaania kuningale